istungjärgu jällegi avatuks kahekümne viienda veebruari istungi protokoll on teile laiali jaotatud, kas teil on selle kohta küsimusi, ei ole? Äh, daamid ja härrad, asepresident Tajani nimel teen avalduse, ta nimelt palus, et me siin täiskogu saalis jaotaksime laiali voldikuid Äh, mis on äh, koostatud äh, härra Tajani ja parlamendi talitustega koostöös selleks, et rääkida julgeolekuse ja turva